sa lükanud. andke meile siiski võimalus kõigil osaleda selles, nii nagu oli varem. suur tänu härra Pašku selle märkuse eest. kindlasti selles küsimuses äh, tuleb arutelu ja langetatakse siis otsused vastavalt sellele arutelule kunagi hiljem aga nüüd äh, läheme siis juba meie päevakorra esimese punkti juurde. Äh, presidendi avaldus äh, Teise maailmasõja aegse romide genotsiidi tunnistamine Euroopa Liidu poolt. parlamendisaadikud, daamid ja härrad, kallid külalised, romide kogukond on kõige suurem vähemusrahvus Euroopa Liidus. ja ühtlasi on nad ka kõige suu-, kõige rohkem rõhutud kogukond Euroopas ja kõige kauem on neid rõhutud. teise maailmasõja ajal äh, rõhuti neid samamoodi nagu juudi rahvuse esindajaid rassilistel põhjustel ja tuhanded inimesed tapeti. romid on olnud Euroopa kodanikud aastatuhandeid kahekümne seitsmendal jaanuaril mälestasime me Auschwitzi laagri sulgemist ning siinkohal tuleb meenutada, et romide kogukond oli suuruselt kolmas ohvrite kogukond. väga vähesed Euroopa Liidu liikmesriigid on aga tunnistanud romide mõrvamist rahvamõrvana on tagumine aeg, et me tunnistaksime seda, et tegemist oli rahvamõrvaga ning diskrimineerimise vastu on kõige parem võidelda läbi hariduse. Euroopa Liit on Euroop-, Euroopa Parlament on Euroopa Liidu hääl inimõiguste eest võitlemisel ning täna mälestame me oma romidest õdesid ja vendasid eh, ning kutsume üles nende olukorda tulevikus paremini hindama ja mõistma It will be very short discussion. järgneb nüüd väga lühikene arutelu selles küsimuses, kolleegid, palun ärge lahkuge saalist. sõna saavad vaid nõukogu esindaja nagu te teate, mustlaskogukondade integreerimine on äh, üks Ungari eesistumise prioriteete, sõna saab sellele jää-, selle järel komisjoni president ja siis fraktsioonide esindajad ja tegemist on väga lühikeste avaldustega. suur aitäh, härra president! Äh, härra volinik, daamid ja härrad, austatud parlamendiliikmed! palun äh, lubage mul Äh, alustada äh, tsitaadiga Frederica Colombarilt. me leidsime mu isa, kui me äh, lahkusime Auschwitzi teisel augustil. tema nimekiri oli neljakümne neljandal, neljakümne viiendal aastal, tema nimi oli tohutus inimeste nimekirjas, me ei tea, mis nende inimestega juhtus. mina oleksin võinud panna oma käe korstnasse ja võtta sealt välja tükikese mälestusi. inimeste elud olid ohus, aga ma ei hoolinud sellistest riskidest. mu poeg küsis mu käest, kas sellel on midagi pistmist äh, minu isaga, mina minestasin selle tagajärjel. Ungari eesistuja tahaks täielikult toetada ja liituda selle äärmiselt äh, ülla algatusega. me peame mälestama äh, Äh, romi holokausti ohvreid, miks on oluline äh, seda teha, kas me ei peaks tulevikku pigem vaatama? George Santana, äh, Ameerika ajaloolane kirjutas üheksakümne, tuhande üheksasaja viiendal aastal, et kui te ei suuda mäletada minevikku, siis on teie sattuseks seda korrata. teise maailmasõja ajal, teise maailmasõja varjus vastavalt kõige konservatiivsematele arv, hinnangutele äh, kaotas oma elu kakssada kakskümmend viis tuhat romi. Ungari äh, ungarlased ja teised rahvused teavad, kui palju inimesi kaotas oma elu, kui palju naisi, mehi ja lapsi oma elu kaotas ning äh, nad kõik oleksid Euroopa Liidu kodanikud, kui nad oleks ellu jäänud. nägime, mis toimus Auschwitz-Birkenaus äh, romide laagris, nagu üks Ungari holokausti ellujääja ütles, võimatu oli eristada romide perekondi, nad jäid kokku kuni kolmanda augusti Koiduni kui ainult kaks tuhat jäi ellu esialgsest kolmekümnest tuhandest ja nad vabastati. nagu te teate, siis inimesed käisid teisest maailmasõjast läbi põrgust ja üks Euroopa Liidu loojate unistustest oli, et me ei tohiks elada sellises Euroopas, kus ainult eh, keeldutakse tunnistamast selliseid sündmusi, nagu leidsid aset Auschwitz-Birkenaus täna elab Euroopas kümme kuni kakskümmend miljonit romi, me võime alati muidugi rääkida minevikust, aga peame vaatama ka tulevikku. kus on see tulevik? vastavalt Ungari eesistujale peame rääkima me nii minevikust kui praegustest hetkedest. üheksandal jaanuaril äh, tutvustas Ungari peaminister härra Viktor Orban äh, Ungari eesistumise programmi Euroopa Parlamendile ja ta ütles, et üks olulisemaid elemente selles eesistumises äh, on romide integratsioonistrateegia, sest et Euroopal on süda ainult siis, kui kõige haavatavamad rühmad ühiskonnas saavad täielikult integreerida ennast laiemasse ühiskonda. oleksin väga uhke, kui me kõik praeguse hetke ning eesistumise lõpu vahel suudaksime vastu võtta ühi-, ühise romide strateegia äh, tänu Euroopa Parlamendile ja komisjonile oleme me näinud, et väga palju on tehtud selle eesmärgi saavutamiseks ning Ungari eesistuja teeb kõik endast oleneva, et samuti siia panustada. tahaksime teid tänada teie tunnustuse eest nendele kogukondadele Euroopas, mitte ainult romidele, vaid ka teistele, kes panustavad selle äh, maailmale ja kultuurilisse rikkusse ja mitmekesisusse. aitäh! aitäh, proua minister. härra asepresident, härra Šefkovitš, palun. suur aitäh, härra president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. paar aastat, paar päeva tagasi mälestasime Euroopa Parlamendis koos äh, Äh, holokausti mälestamise päeva koos holokausti ellujääjatega ja Euroopa Komisjoni poolt äh, härra president, äh, ma väga hindan seda, et täna me, me mälestame me ka romide genotsiidi ohvreid. pärast Auschwitzi külastamist, holokausti muuseumi külastamist Washingtonis äh, Äh, jääb teile alati šokk äh, sellest, kui ebahumaansed olid holokausti äh, täideviijad. Need, kes on käinud Jeruusalemmas, on minuga ühel nõul, et te lahkute sealt vapustatuna ning olete väga šokeeritud sellest, et sellised sündmused olid Euroopas võimalikud ainult kuuskümmend, seitsekümmend aastat tagasi. seetõttu me peame nendest asjadest rääkima, me peame oma lastele õpetama selle kurva ajaloo kohta, sest et nagu te teate, siis ajalool on kombeks eh, ennast korrata. seetõttu peame me täiesti eh, kindlustama, et eh, see õudus on meeles ja et seda ei korrata enam kunagi. võitleme koos mineviku vaimudega ajalugu on meile õpetanud seda, mida rassiline vihkamine ja ebatolerants võivad teha, seetõttu põhineb Euroopa Liit põhiõigustel ja vabadustel, see tähendab äh, vähemuste kaitset, vaba liikumise põhimõtet ning seda, et diskrimineerimine on keelatud. kõik see kehtib täielikult ka romide puhul. on täiesti vastuvõetamatu, et kahekümne esimesel sajandil on romid ikkagi diskrimineerimise ees selle tõttu, milline on nende etniline kuuluvus paljud romid langevad endiselt rassismi, diskrimineerimise ning sotsiaalse tõrjutuse ohvriks. liiga paljud romid on endiselt tänavatel, romi lapsed on endiselt tänaval selle asemel, et käia koolis, romidel ei ole võrdseid võimalusi tööturul ning paljud romide ohvrid langevad ikka vägivalla ning ärakasutamise ohvriks. romide kaasamine on Euroopa Liidu jaoks prioriteediks ja see tähendab seda, et kohalikud ning riiklikud omavalitsused peavad koostööd tegema kodanikuühiskond, Euroopa Liidu institutsioonid ning omalt poolt on komisjon täielikult pühendunud sellele, et parandada romide olukorda, eriti just nende sotsiaalset ning majanduslikku integratsiooni. oleme jätkuvalt selle eesmärgi nimel töötanud, tegemist on pikaajalise äh, äh, pühendumisega meie poolt peame siiski tunnustama, et romide integreerimise kohustus on peamiselt liikmesriikidel, seetõttu oleme me neile andnud äh, konkreetse tegevuste nimekirja, et nende romide integreerimise poliitikad oleksid tõhusamad, tegime seda oma teatises eelmisel aastal. see oli kõige esimene poliitika dokument, mis oli otseselt suunatud romidele. aga meie hindamised näitavad, et liikmesriigid peavad veel tegema tõsist tööd selleks, et parandada oma poliitikate tõhusust, mis puudutab romide integreerimist seetõttu tihedas koostöös Ungari eesistujaga võtab komisjon aprillis vastu Euroopa riikliku romi integratsioonistrateegia raamistiku, mis teeb ettepanekuid selleks, et võidelda romide tõrjutusega. daamid ja härrad, sellel pühalikul hetkel rõhutan kokkuvõtteks veelgi seda, et Euroopa Komisjoni jaoks on põhiõiguste kaitse Euroopa Liidus oluline, me peame tagama harmoonilise kõikide integreerimise ühiskonda ja äärmiselt oluline on kindlustada, et ajalugu kindlasti enam kunagi ennast ei kordaks. aitäh, härra president! suur tänu, härra komisjoni asepresident ja nüüd Rahvapartei nimel proua Liivia Jaroka. tisztelt államtitkár asszony, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! lugupeetud härra president, lugupeetud härra volinik, kallid kolleegid. rahvapartei nimel tahan öelda, et mul on väga hea meel ja ma olen väga tänulik, et Euroopa Parlament täna esimest korda mälestab äh, romidest holokausti ohvreid meie ülesandeks on mõelda minevikule ja sellest õppida. me peame mõtlema ohvritele ja õppima minevikust. ja me peame romidega juhtunuga meie ajaloolisse mällu panema. me peame ülikoolide tööd äh, toetama selleks, et neil on võimalik, oleks välja uurida, dokumenteerida seda, mis toimus romidega. ma teen ettepaneku, et kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides viidaks sisse meie ühise ajaloo õpetamine ehk siis ka romide ajaloo õpetamine. täna on väga tähtis veel kord välja tuua, kui tähtis on kokkuhoidmine ja meil tuleb toonitada ka, et romid on meie ühiskonna võrdväärsed liikmed. me ei tohi vähemaga rahul olla meil on seitsmesaja aastane ühine ajalugu selja taga ja me oleme tihti näidanud, et me oleme nii oma kodumaale kui ka Euroopale truud. tumedatest ajaloo seikadest peame me jõudu ammutama selleks, et me saaksime tulevikus rääkida ühtehoidvast kogukonnast. meie ühine, meie ajalugu on ühine ja ka meie tulevik on ühine ma olen täiesti veendunud, et ainult üheskoos on meil võimalik oma eesmärgid saavutada. mitmed võlgkonnad peavad tegema koostööd selle nimel, et kõik oma kogukonnas looksid paremat tulevikku. meie eelkäijad näitasid juba minevikus, et meil on võimalik koostööd teha, kui me võitleme ühiste eesmärkide nimel, ühise saatuse nimel. romide saatus on ka meie saatus ja meil tuleb nüüd teha esimene samm ning seda juba täna. ja teine samm siis juba kahe nädala pärast, kui me täiskogul arutame Euroopa romide strateegiat, mida te siis, äh, mille te siis ka vastu võtate suure tõenäosusega. suur tänu! suur tänu nende märkuste eest ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel nende aseesimees härra Svoboda, palun. härra president, suur tänu, suur tänu teie avalduse eest, suur tänu ka nõukogu eesistujale ja komisjoni asepresidendile. tahan tänada kõiki, kes taotlesid selle selgituse tegemist. minu fraktsioonist ka proua Kinga Köns. romide vastane genotsiid on jäänud tahaplaanile, kui me räägime juudide vastasest genotsiidist. aga oli ka teisi ohvreid, eriti just äh, natsionaalsotsialismile truudes äh, riikides. olen nõus äh, nõukogu eesistujaga parim mälestamine on siis, kui me vaatame tulevikku, aga ära ei unusta ka minevikku. täna me ei saa olla rahul romide olukorraga meie mandril. ikka veel diskrimineeritakse mustlaskogukondi, ikka veel on eelarvamusi nende vastu ja kui mõni riik soovib äh, oma riiki nime muuta selleks, et äh, riigi nime aetaks segamini äh, mustlaskogukondadega, siis tegelikult on meil tegemist äh, võitlusega eelarvamuste vastu, mida tuleb meil nüüd hakata pidama. hea meelega tegeleme me parlamendis romide küsimustega, kuid ikka ja jälle, kui me käime ka äh, liikmesriikides, näeme me, et probleemid on suured diskrimineerimise diskrimineerimine pole ikka veel lõppenud. väga paljud mustlaslapsed käivad eraldi koolides. Neil on era-, ette nähtud eraldi õppeplaanid ja mul on väga hea meel, et äh, Ungari eesistujamaana on selle küsimuse nüüd tõstatanud ja ma tõesti loodan, et meil on võimalik teha suuri edusamme üheskoos selle küsimuse lahendamisel meie fraktsioon koos äh, Martin Schulziga on astunud ühendusse Günter Krassi sihtasutusega, tegemist on Saksamaa ühe kuulsama kirjanikuga, kus ta ja ta ütleb, et äh, ro, romide kogukond on tegelikult parim näide eurooplaste kohta ja me peame aitama neil integreeruda ühiskonda selleks, et Euroopat paremaks teha. mustaste jaoks ei ole tähtsad piirid ja me peaksime võtma nad eeskujuks ja kui me Euroopa passi välja anname, siis ma arvan, et mustlased on esimesed, kes peaksid selle saama. jah, tõesti, me peaksime tõesti looma tingimused selleks, et et äh, romid tunneksid ennast kodus seal, kus nad kodus on ja seega peaks neil olema kogu Euroopas vaba liikumine ja keegi ei tohiks neid kuskilt äh, välja saata. me peame tegema heaks selle, mida tegid natsid äh, ehk romide vastane genotsiid Teise maailmasõja ajal. dziękuję koledze za wystąpienie. Renate... suur tänu ja nüüd Renate Veeber liberaalide nimel, palun. suur tänu, härra president rumeenia, eh, rumeenia keeles on täiesti oma sõna välja mõeldud maapealse põrgu kohta, mille mustlased on pidanud läbi elama. tuhandeid inimesi tapeti lihtsalt sellepärast, et nad kuulusid mustlasvähemusse. me ei tea, kui palju neid inimesi on Washington DC-s asuv holokausti muuseum räägib poolest miljonist, teised allikad viitavad miljonitele mustlastele, kes, kes sõja-aastatel tapeti meil ei ole palju infot äh, nende ohvrite kohta, kuid äh, see on näide sellest, et aastatuhand, aastasadu on neid inimesi süstemaatiliselt kas eiratud äh, või rõhutud ja see on põhjus, miks tänane Euroopa Parlamendi presidendi avaldus on ajalooline hetk. kuid me ei peaks piirduma ainult sellega sellele avaldusele peaksid järgnema väga konkreetsed meetmed nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide tasandil. on äärmiselt oluline, et äh, romide rahvamõrva tunnustamine peaks järgnema nüüd kõikides liikmesriikides. ja mis on veelgi olulisem, tuleb kindlasti toetada selle ajaloo aspekti teavitamist äh, kodanike seas. kõik Euroopa koolid peaksid õpetama äh, Äh, ka seda oma ajalootundides. romid äh, on olnud väga paljudes Euroopa liikmesriikides orja staatuses ja kui Euroopa ühiskond ei mõista, et meil on selle rahva ees üks tõsine võlg täita, ei ole meil ka mingisugust võimalust äh, lõpetada diskrimineerimine nende vastu ja ei saa rääkida ka mitte mingisugustest strateegiatest room-, romide kaasamise osas. suur tänu, proua Veeber! tänu, järgmisena Roheliste nimel proua Krees. ma võtan täna väga liigutatult sõna. kõigepealt ma tahaksin teid tänada isiklikult, härra president, et te selle avalduse tegite mustlaskogukondade rahvamõrra, mõrva tunnistamine on ajalooliseks hetkeks äh, miljonitele Euroopa kodanikele, kes on kas rändrahvad või teiste mustlaskogukondade vähemuste esindajad sadade tuhandete inimeste vanemad tapeti nendel mustadel aastatel. paljud neist elavad täna asotsiaalsetes oludes, kuid ajalooline hetk on see ka kõikidele teistele Euroopa kodanikele. tuletagem meelde, et mustlased olid esimene rahvas Euroopas, kes ületas piire, liikudes ühest kohast teise, enne seda, kui me oma ühtse vaba liikumisruumi lõime. täna on mustlaskogukond kümme miljonit suur, see on esimene päev, kus me tunnustame osa nende minevikust, kuid see on osa ka meie minevikust. on aeg anda eneseusaldus tagasi nende, nendele kodanikele. tuleb oma ühiskonnad päästa sellest viirusest, mida me oleme kandnud pärast maailmasõda. kui me unust-, me oleme unustanud, me oleme äh, me ei hooli neist, me oleme vaiki. mustlasko-, muslaskogukondade rahvamõrva tunnustamine on kindlasti ajalooline hetk, mida tuleb meeles pidada. kuid me peame andma nendele kogukondadele uue tuleviku. Euroopa Parlamendi, rahvusparlamentide Äh, esindajad Bundestag alles eelmisel nädalal on ajaloole näkku julgenud vaadata ja tunnustanud seda rahvamurva, mõrva, see on aga esimene samm, see on esimene samm, äh, kuidas muuta meie kodanike suhtumist äh, sellesse kogukonda, kuid see tee on pikk, pikk selleks, kuni mustlas, mustlastest saavad samasugused kodanikud nagu kõik teised Euroopas Äh, suur tänu, proua Krees. järgmisena saab sõn-, sõna äh, Marek Mikalski ECR fraktsiooni nimel, palun. Äh, suur tänu, härra president. tõsiasi, et romid olid Teise maailmasõja ajal rahvamõrva ohvriteks, on niisama ilmselge kui tõsiasi, et juudi rahvuse esindajad seda olid ja kõik, kes seda tõsiasja eitavad, need tuleb hukka mõista samamoodi, nagu holokausti eirajad on hukka mõistetud. kolleegid on juba öelnud seda, et romide kogukond oli holokausti ajal kolmas, suuruselt kolmas ohvrite kogukond, poolakad olid teisel kohal ja mälestada tuleks kõiki neid, kes sattusid Teise maailmasõja ajal holokausti ohvriteks. see, mis Auschwitzis ja kontsentratsioonilaagrites toimus, mõrvad kat-, Tõnnis ja kõik muud kuriteod, mis viie-kuue aasta jooksul täide viidid, tuleb hukka mõista, neid tuleb pidevalt meelde tuletada selleks, et need mitte kunagi enam ei saaks korduda. meie kojal lasub moraalne ja poliitiline kohustus tagada selle, et need sündmused kunagi meil meelest ei läheks ja tänane arutelu kindlasti ongi näide sellest, kuidas me seda teeme suur tänu, ütleb härra president, nende märkuste eest. Kornelia Ernst saab kuue fraktsiooni nimel järgmisena sõna. daamid ja härrad, tegemist on väga tähtsa ajahetkega. esimest korda Euroopa Parlamendis räägime me äh, Äh, romide kogukonna vastasest genotsiidist ja ma tahaksin alustada hüvasti jätva kirjaga, mille kirjutas neljateistkümneaastane poiss tuhande üheksasaja neljakümne kolmandal aastal Robert Heinford, enne kui ta viidi Auschwitzi. ta kirjutas, et ma leidsin üles oma vanemad, meid viiakse koonduslaagrisse ma olen nüüd sisemiselt jõudnud nii kaugele, et ma suudan leppida surmaga, ma tänan kõike, kõige eest äh, tervisi teile kõigile ja näeme uuesti taevas, teie Robert. nagu see poiss, ei tulnud väga paljud teised mustlased tagasi koonduslaagritest ja kuigi romide kogukonna esindajad olid esimesteks ohvriteks, kuuskümmend kuus aastat hiljem täna mitte keegi ei räägi, mis täpselt juhtus ja keegi pole ka tihti välja öelnud, kes olid kurjategijad. meil on vaja välja selgitada kogu tõde. romide vastast genotsiidi tuleb vaadelda kui inimsuse vastast kuritegu selleks, et see ei saaks korduda eelarvamused nende inimeste osas peavad kaduma, rassistlikud äh, rünnakut, äh, nii nagu ne-, me nägime neid eelmisel ja üle-eelmisel aastal Ungaris, on midagi, mille vastu tuleb võidelda. me peame üles näitama kodanikujulgust. vabadus, võrdsus ja solidaarsus ei ole üksikute privileegiks, vaid need peavad osaks saama kõigile. suur tänu! E, suur tänu! proua Savella, palun. suur tänu, ma tahaksin ka ühineda oma kolleegidega, kes juba võtsid sõna. romide kogukond on panustanud Euroopa kultuuri loomisse ja tahtsin ka öelda, härra president, et äh, kõik need programmid, mis tegelevad äh, romidega Euroopa Liidus ja mille on välja töötanud Euroopa Komisjon, nende südames on midagi, kus äh, peaaegu alati räägitakse sotsiaalsest tõrjutusest. mina teeksin natukene teistsuguse ettepaneku, me peaksime mõtlema, et mida siis tõesti ära teha, minu ettepanek oleks, et komisjon võtaks vastu algatuse, kus tegeletakse ainult romide kogukonnaga. mitte kõigiga, keda on sotsiaalselt tõrjutud, vaid meil peaks olema spetsiifiliselt romidele suunatud programm, siis saaksime me rohkem tõhusamalt äh, aidata romisid. suur tänu, proua sellega on meie arutelu lõppenud. suur tänu nõukogu eesistujale, komisjoni asepresidendile ja kõikidele kolleegidele teie märkuste eest selles tähtsas arutelus, sest tegemist on tähtsa aruteluga Euroopa Parlamendi jaoks. sellega on see arutelu lõppenud. Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Rady i Komisji meie päevakorra järgmine punkt on äh, nõukogu ja komisjoni äh, avaldused Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine neljas veebruar kaks tuhat üksteist.